kolleeg Kuus, üks minut. kolleeg Kuus. aitäh, härra president, austatud proua minister. kui te neliteist aastat tagasi saite pereasjade ministriks, siis olime mina ja minu abikaasa väga rõõmsad, sest et me teadsime, et teil on endal seitse last ning meie ootasime toona oma kümnendat last ja arvestasime siis ja lootsime, et te, te kujundate poliitikat, mis on peredele soodus, aga me pidime pettuma. ja kui ma praegu kuulan, kuulasin teie tänast kõnet, et te tahate ehitada Euroopat Kreeka filosoofia ja Rooma õiguse alustel, siis on siit ju midagi puudu. siit on puudu kristlik vundament, Euroopa kristlikud juured. ilma selleta asjad ei toimi, kogu ehitis langeb kokku ning see ning ma kardan, et kõigest sellest saab kas uus Paabel, Paabeli torn või siis lagunev maja, mille vundamendiks on liiv ja seda me peaksime vältima, aitäh. kolleeg Jaki, üks minut. proua minister, Euroopa Liit on artikli seitse alusel alustanud alandavat menetlust Poola suhtes. keegi on otsustanud, et õiguspärane on, kui kohtunikud aktsepteerivad sada viiskümmend aastat vana rahva omandi võõrandamist. ja teiselt poolt ei ole õiguspärane, kui, kui inimeste usk õigussüsteemi taastatakse, näiteks. meil on kohtutes kohtuasjade eh, jaotamine muudetud juhuslikkuse põhimõttel toimivaks. iga kord, kui ma ütlen, näidake mulle ühte näidet mitte kaheksat, mitte kümmet näidet. näidake mulle ühte, andke mulle, tooge mulle üks näide äh, lahendustest, mida me Poolas rakendamas oleme, mida ei kasutata mõnes teises Euroopa Liidu riigis, siis sa alati vastatakse mulle vaikusega, kõrvulukustava vaikusega ning seetõttu ma küsingi, proua minister, kas te lõpetate selle naeruväärse poliitilise menetluse artikkel seitse alusel, aitäh? Suitsa, praegu. järgmisena kolleeg Suitsa. Dubrovka, palun. aitäh. proua von der Leyen suur,, suur-suur tänu sulle sissejuhatavate märkuste eest tahaksin kõikidele veel kord meenutada, et meil oli esinumbri protsess, meil oli oma esikandidaat Manfred Weber, aga kahjuks need, kes tahtsid näidata, et nad on suured demokraadid, kukutasid selle menetluse, nüüd on teist saanud komisjoni presidendikandidaat. pean tunnistama, et äh, esinumbrite menetlus ei olnud küll edukas, aga õnneks on meil kandidaat Rahvapartei ridadest ja Rahvapartei siiski Euroopa Parlamendi valimised võitis. teiseks, mul on hea meel selle üle, et te olete naisterahvas ja mul on väga hea meel ka teie soolisse võrdõiguslikkusesse ja tasakaalu suhtumise üle, sellepärast et naised moodustavad poole Euroopa ja maailma rahvastikust ma tahaksin rohkem kuulda sellest, mida te oma kõnes ei maininud, ma tean, et teil on meie kaitseministriga väga head suhted, meie koduriik on uus liikmesriik ja ma ei kuulnud väga palju nendest erinevustest, mis on uute ja vanade riikide vahel, Schengeni ja mitte Schengeni riikide vahel ja tõesti oleks väga tähtis, et Schengeni ala laieneks, Horvaatia on üks kandidaatriikidest ja ma loodan, et te jätkate sellealast tööd peale selle tahaksin rohkem kuulda ka selle kohta, kuidas teie suhtute Euroopa Liidu laienemisse, selleks et Lääne-Balkani riigid saaksid liituda. mul on väga hea meel kuulda teie arvamust äh, ka arvamuse, äh, ka majanduse kohta. rahvas ei ole majanduse teener me ei saa kulutada rohkem, kui me teenime, me peame kõigepealt teenima ja siis vahendeid õiglaselt jagama. Teie nii-öelda roheline kokkulepe on väga hea. ükskõik, kas rohelised teid toetavad või mitte, teie roheline kokkulepe on väga hea just jätkusuutlikkuse jaoks ja meie laste tuleviku jaoks ja mul on väga hea meel, et see on osa paketist. kui me räägime rändest, siis ma loodan, et te jätkate Aafrika kava rakendamist. Manfred Weber Äh, kui ma ei eksi, plaanis äh, oma valimisprogrammis ka Aafrika volinikku. ma loodan, et me jätkame koostööd Aafrikaga, aga samal ajal kaitseme ka Euroopat. nii et mina toetan teid ja palun äh, kolleegidel mõelda ka selle peale, miks me siin kõik täna koos oleme, sellepärast et me tahame rahu, õitsengut ja integratsiooni. järgmisena kolleeg Moreno Sanchez, palun aitäh, president proua von der Leyen. tere tulemast rahvaesindajate kotta, Euroopa rahvaesindajate kotta. Teie ei olnud valimistel esinumber, te ei kuulu ka sotsiaaldemokraatide ridadesse. ma tean, et teie tõus komisjoni etteotsa ei ole võimalik äh, nii, et te jätate sotsiaaldemokraatide äh, fraktsiooni kõrvale. Te tõesti kuulasite ära ka meie kõhklused. Teie peate oma kavale panema ka sotsiaaldemokraatliku sõrmejälje. meil on vaja miinimumpalka, meil on vaja üle-euroopalist töötukindlustust, noorte töökohtade garantiid Euroopas me hindame teie tegevust ka soolise tasakaalu ja võrdõiguslikkuse tagamisel. me soovime, et palgalõhe ära kaotataks, et naisi kaitstaks ka äh, machode ja macholiku vägivalla eest ja me soovime, et komisjonis oleks võrdselt naisi ja mehi volinikena kui teid valitakse komisjoni presidendiks, siis me toetame teid nende eesmärkide saavutamisel. seda nii direktiivide kui ka määrustega, erinevate meetmetega ja ka eelarvevahenditega. proua von der Leyen, kui teid valitakse komisjoni presidendiks, siis teeme hea meelega teiega koostööd. Teiega esimese naisterahvast komisjoni presidendiga. aitäh, järgmisena proua Katainen, palun ja ma palun kõikidel ka kõneajast kinni pidada. aitäh äh, esimehe, härra esimees, proua von der Leyen, olete oma programmis prioriteediks seadnud äh, kliimaküsimused ja teilt on äh, nõutud ka selle diskussiooni käigus siin, et te tooksite välja konkreetseid meetmeid ja lahendusi, seetõttu tahaksin ka ise tõsta esile keskkonna ja kliima ja just metsaküsimused, mis on teineteisega seotud, on äärmiselt oluline, et eesmärgiks on süsinikuvaba Euroopa ja te tahate energia ja kliimastrateegia viia lõpule komisjoni aasta kaks tuhat viiskümmend visioonis on biomajandusel ja puust toodetud toodetel äärmiselt suur roll fossiilmajandusest loobumisest, loobumisel ja on äärmiselt oluline, et metsade süsiniku sidumise eest hoolitsetakse ja see kõige paremini saab seda teha aktiivse metsamajandusega, mitte sellega, et piiratakse puukasutust. tahaksin kuulda selle kohta, kuidas te hoolitsete selle eest, et kasvavate metsavarudega Euroopas nähakse puu kasutamist lahendusena, mitte aga probleemina, selleks, et tegeleda kliimamuutustega, millised äh, on teie visioon, milline on teie visioon selle äärmiselt praktilise küsimuse koha pealt? praegu minutu. aitäh, järgmisena kolleeg Kula ja. aitäh president, lugupeetud proua von der Leyen, viimastel läbirääkimistel enamus kodanikest ja osapooltest äh, oli vastu äh, e-kaubanduse direktiivile. nagu te teate, äh, see, et teenusepakkujatele kohustuste pealepanemine ja filtrite kasutamine oli väga vastuoluline viimase autoriõiguste reformi ajal. üle kahesaja viiekümne tuhande inimese Saksamaal tuli tänavatele selleks, et äh, protestida artik-, endise artikli kolmteist, praeguse artikkel seitseteist vastu ja nad olid ka üleslaadimise filtrite vastu. üle viie miljoni inimese kirjutas alla petitsioonile. tegemist oli kõige laiaulatuslikuma petitsiooniga Euroopa ajaloos nüüd teie tegevuskavas Euroopa jaoks soovite te e-kaubanduse direktiivi uuesti lahti võtta ja üle vaadata vastutuse ja turvalisuse reeglid. proua von der Leyen, kas te võiksite selgitada täpselt, mida see tähendab ja kinnitada, et safe harbori põhimõte e, teenusepakkujatele jääb paikama, et mingeid kohustuslikke filtreid e, välja ei pakuta aitäh, järgmisena kolleeg Beck, palun üks minut. aitäh, president, lugupeetud äh, president äh,, minister, euroalal on koos Jaapaniga kõige madalam majanduskasv ja kõige suure, kõrgemad maksud äh, arenenud maailmas. Euroopa Liidu CO kahe maksu sisseviimiseks on vaja ühehäälsust. Teie, proua minister selles küsimuses ja näiteks maksuküsimustes siis olete Euroopa tasandil kõhkluse alla saatnud. Teie ministeerium raiskas miljardeid välisnõunike palkamisele, just McKinsey nõunike palkamisele samal ajal ko-, ainult kolmandiku sõjaväevarustusest Saksamaal saab üldse kasutada. üks ajakirjanik kirjutas, et McKinsey kasutab kaitseministeeriumit nagu rahaautomaati ja lähtutakse motost, et sõjavägi kukub läbi, nõunik saab raha ja maksumaksja maksab. kallid kolleegid, kas me tõesti soovime, et varsti oleks meil kogu Euroopa Liidus äh, nõunike maks selle kohta, äh, kuidas Saksa kliima- ja süülipoliitikat kogu Euroopa Liidus rakendada. meie kodanikud ilmselgelt seda ei soovi. aitäh, järgmisena kolleeg Vondra, palun. Uh, thank you, Mr Chairman, Madam Secretary aitäh, president, lugupeetud proua minister, eelmisel nädalal esinesite te meie fraktsiooni ees ja see oli minu jaoks nii lubaduste kui ka lootuste aeg. aga lugenud nüüd eile teie kirja ja kuulanud teie kõnet täna, olen üha rohkem pettunud Te olete täiesti loobunud progressiivsest ja rohelisest tegevuskavast ja see tuleb eriti hästi välja kliimamuutuste vastases poliitikas kus, kust üheksakümne viiest protsendist roheliste nõudmistest olete loobunud ja võib-olla viite protsenti olete nõus ellu viima. selle asemel, et äh, kohaneda kliimamuutustega, olete teie kokku leppinud nende täiesti ebareaalsete Äh, ettepanekutega aastaks kaks tuhat kolmkümmend. mina olen sündinud Tšehhoslovakkiast ja mäletan veel klassiühiskonda, mis on täiesti loomuvastane. kolmkümmend aastat tagasi Hiinas igaüks kõik sõitsid jalgrattaga, aga samal ajal Euroopas igal perekonnal on auto. kas te arvate, et aastal kaks tuhat kolmkümmend Euroopas on lugu selline, et miljonärid sõidavad äh, elektriajamiga Maybachiga ja kõik ülejäänud sõidavad jalgratastega ning hiinlastel on kõikidel auto. see on teie visioon Euroopas, konkurentsivõimelisest Euroopas, kui ta peab hakkama konkureerima Hiinaga. Sean Kelly, palun järgmisena kaks minutit. Good morning, John aitäh, president. tervitan proua von der Leyenit siin ja ma loodan, et tal läheb hästi ja tõesti, tal kasutab selget talupojamõistust, ta on näidanud, et tegemist on andeka naisterahvaga, Äh, rahuliku, usaldusväärse naisterahvaga, kes sobib vägagi hästi komisjoni presidendi kohale ja ma tõesti loodan, et äh, täna saate õhtul vähemalt nelisada häält. Te mainisite paljusid tähtsaid valdkondi. üks, mis on kõige tähtsam Euroopa Parlamendi valimistel, oli kliimamuutused. mul on väga hea meel, et te suhtute sellesse pragmaatiliselt ja mul on teile veel üks palve, et äh, kui me siin madala süsinikusisaldusega majanduse poole liigume, me ei tohi mitte kedagi sellest rongist maha jätta. igaüks peab olema kaasatud äh,, Iiri farmerid äh,, Saksamaa, Poola kaevurid, Itaalia talunikud jah, esinumbrite menetlusest te olete ilmselgelt selle menetluse ohver, ükskõik kuidas seda vaadata Äh, kas te olete minuga nõus, et võiks äh, kokku kutsuda töörühma, kus oleksid siis nõukogu komisjoni ja parlamendi esindajad selleks, et me saaksime välja töötada ettepaneku tuleviku jaoks ja niimoodi ka esinumbrite menetluse päästa. mul on väga hea meel selle üle, mida te ütlesite Brexiti kohta ja teie järjekindlus teie vastustes, mida te andsite Rahvapartei fraktsioonis ja täna öö, ähm, see backstopi lahendus, piiriküsimus ja ka aja juurdeandmine, kui vajalik. proua von der Leyen, ma loodan, et te toetate ka tulevikus Iirimaad, Jean-Claude Juncker, Michel Barnier läbirääkimistes meid ka juba toetasid ja lõpetuseks suur tänu ka selle eest, et sooline tasakaal on teie jaoks väga tähtis ja te olete tõesti õige inimene sellest kinnipidamist äh, nõudma ja suur tänu teile. aitäh, järgmisena kolleeg Liberatski, palun, palun, Boguslav, üks minut. aitäh, äh, proua von der Leyen. Poola sotsiaaldemokraatide nimel ütlen teile, et äh, jätsite meile väga hea mulje kõikides kohtumistes, te esitasite väga palju huvitavaid mõtteid. mul on väga hea meel ka selle üle, kuidas te õigusriigi põhimõtete eest võitlete. selles küsimuses ei tohi kompromisse teha. keskkond, äh, äh, korralikud toiduained, puhas õhk, kõige selle saavutamiseks tekitatud kulusid tuleb võrdselt jagada Te rääkisite ka ühtekuuluvuspoliitika tugevdamisest. siis äh, miinimumpalk, ka seda ettepanekut kuulasime väga hea meelega. nüüd välis- ja kaitsepoliitika, seal jätsite kahjuks välja Ukraina, Venemaa, piirkonnad, mis asuvad Euroopa Liidust ida pool. ja veel üks asi geograafiline jaotus äh, ametikohtade jagamisel. siin on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia kõige kõrgemal tasandil, Hispaania, Holland järgmisel tasandil ja jällegi Ida-Euroopale jäävad tühjad pihud. ma tõesti loodan, et tulevikus seda muudetakse. järgmisena härra Kütšuk, palun üks minut. господин председател, госпожа von der Leyen, определено Европейския съюз има нужда от промяна. това беше aitäh, proua von der Leyen. kodanikud on meile saatnud selge sõnumi. Nad soovivad Euroopa Liitu, ent nad soovivad, et see oleks tõhusam, toimiks kodanikele lähemal. parem lõimumine on võtmetähtsusega. ent see ei tohi toimuda laienemise arvel. Lääne-Balkani riikide lõimimine on väga oluline, sest tegemist on piirkonnaga, mis on julgeoleku seisukohast väga oluline. kui meil ei ole laienemisvolinikku, siis eh, saadab see sõnumi, et laienemist ei tule. praegu toimib meil Euroopa Liit mitte ainult kahel erineval kiirusel vaid ka erinevate standarditega toidukaupade valdkonnas. ühed on Schengenis, teisi kontrollitakse ja seiratakse. mida te kavatsete teha selles plaanis? lahkuv komisjon on võtnud palju kohustusi, lubanud palju, aga täitnud neid ei ole. väga oluline on lõpetada läbirääkimised ka finantsraamistiku osas, et seda saaks hakata rakendama kaks tuhat kakskümmend üks algusest. aitäh! aitäh, härra Kubilius, palun kaks minutit. Madame von der Leyen, coming from proua von der Leyen, tulles väiksest eh, Leedust, on mul väga hea meel teie kandidatuuri toetada. Eh, see tänu teile ja Saksa valitsuse öö, eh, otsustele tõi NATO meie riiki NATO väed ja tänu sellele me tunneme ennast tunduvalt äh, turvalisemalt. ma olen täiesti kindel, et teie olete väga hea ja tõhus äh, komisjoni president, Euroopa Liidul on vaja tõelist äh, juhtimist, meie jaoks ei ole Euroopa mitte ainult ühisturg või meie majanduskasvu ja sotsiaalse heaolu allikas, mitte ainult meie ühine instrument, millega võidelda kliimamuutuste vastu need kasud, mis me, mis Euroopa meie kõigi jaoks on toonud, muutuvad isegi veel olulisemaks kui riiklikul tasandil. tuleb meile rohkem väljakutseid, mis puudutavad majandust ja sissetulekuid, aga e, lisaks nendele kasudele e, on Euroopa Liidu meie jaoks ka geopoliitilise stabiilsuse ja julgeolekuallikaks e, Euroopa on selline instrument, millega tugevdada julgeolekut, õigusriiki, majanduskasvu meie kontinendil ja see instrument äh, hõlmab ka uut äh, laienemispoliitikat. meie Leedus oma eduga oleme kõige parim näide sellest, kui võimas see instrument on. me oleme tänulikud äh, Euroopa solidaarsuse eest, mis on meiega olnud üheksakümnendate algusest Eh, tahan ta kasutada võimalust paluda teid uue komisjoni presidendina juhtida ambitsioonikat Euroopa Liidu laienemise poliitikat esiteks Lääne-Balkani riikidele ja hiljem ka teistele idapartnerluse riikidele Ukrainale, Gruusiale ja Moldovale. Nende riikide inimesed on ära teeninud meie solidaarsuse ja meie oleme ära teeninud rahuliku ja stabiilse naabruskonna. Ukraina, Gruusia ja Moldova eh, edu on väga tõhus eh, eeskuju ja oluline inf-, instrument, millega mõjutada positiivseid arenguid Venemaal. ja ma olen täiesti kindel, et Euroopa Liit teie juhtimisel, proua von der Leyen, saab sellise ambitsioonika agendaga hakkama. soovin teile edu. aitäh, härra Nika, üks minut. aitäh. proua von der Leyen, mul on hea meel kuulda teilt progressiivset lähenemist ning nähe seda ka teie kirjas, mille te saatsite meie fraktsioonile. Rumeenia delegatsiooni juhina Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis kavatsen teid toetada ning äh, seda seetõttu, et ma loodan teilt tõhusat võitlust Kesk- ja Ida-Euroopa diskrimineerimise vastu. et ei oleks kahte standardit et laieneks Schengeni ala. et ei oleks Euroopa kodanike kategooriaid erinevate õigustega ning ma loodan, et te suudate selle vastu, selle topeltstandardi vastu võidelda, muuhulgas ka põllumajanduse valdkonnas, sest nagu te teate, idapoolsete riikide äh, põllumehed saavad märksa vähem toetust kui läänepoolsete riikide omad. Te rääkisite, et meil on vaja võrdsust ja õiglust Euroopa Liidus ning ma loodan, et te eh, energeetika ülemineku piirkondadele tagate vast vajaliku toetuse, sest see puudutab saju, sadu perekondi ja nende perekonnapäid nende perekondade emasid, kui nende piirkondade inimesi ei toetata, nagu praegu olukord on. soovin teile edu! härra Paet, proua von der Leyen, kallid kolleegid, Euroopa on vaja tugevamat ja üht-, ühtsemat äh, välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. kui meil ei ole ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, siis paljud teised toredad otsused muutuvad mõttetuks. see on valdkond, kus ka Euroopa Komisjon peab näitama pühendumust ja minu lootus on Euroopa Komisjoni juhib president, kellel on kogemusi julgeoleku ja kaitse valdkonnas ja kellel on hea arusaam nendest puudustest, mis tuleb lahendada. seda ka koostöös NATO-ga. Ursula von der Leyenil on äh, panused äh, selle, ta on panustanud sellesse, et tugevdada Euroopa kaitsevõimekust ja ka seda ka Euroopa Liidu idapoolsetes osades ka on oluline, et temast saaks esimene naine eh, Euroopa Komisjoni presidendi rollis. mina toetan eh, täna proua von der Leyenit, eh, kuna tal on kogemused julgeoleku ja kaitse valdkonnas ja kuna tal on arusaam ja visioon selle kohta, mis on vaja selleks, et Euroopa muutuks tugevamaks. aitäh. aitäh, proua Metsola, üks minut ja kolmkümmend sekundit aitäh, äh, Berliini müür on äh, äh, nüüd olnud langenud kauem, kui ta oli püsti. kui on mingisugune näide Euroopa jätkuvast edust, siis see ongi see, rohkem kui isiksused, Euroopa on lootus ja bürokraatiast rohkem on tegemist õiglusega meie Euroopa projekt on inspireerinud äh, inimesi erinevatest põlvkondadest, kontinentidelt, äh, rahvustest, aga me peame jätkuvalt töötama. me ei ole vigadeta, meie sotsiaalmajandus, meie vaba ja avatud lähenemine kaubandusele on tõstnud inimesed vaesusest välja, aga endiselt on asjad liiga keerulised liiga paljudele. me oleme endiselt liiga kaugel. kui ma tahan Euroopa, et minu lastepõlvkond näeks Euroopat vastusena samamoodi, nagu seda tegid minu vanemad ja seetõttu me ei saa olla vaiki, kui meie põhivabadused satuvad ohtu. me ei saa kunagi eh, leppida, eh, kui, et ajakirjanikke eh, hirmutatakse, tapetakse, me peame kaitsma majandus, ajakirjandust me ei saa lasta juhtuda sellele, et meie kodakondsust müüakse, me ei saa äh, lubada seda, et järgmisel põlvkonnal on meredes rohkem plastikut kui kalu äh,. kui me ei suuda leida julget lahendust meie keskkonnale ja kliimaküsimustele praegu, siis me ei suuda seda kunagi. ja me ei saa lasta ka sellistel küsimustel nagu ränne muutuda eksistentsiaalseteks küsimusteks, mille üle väideldakse ainult äh, lühikeses perspektiivis, meil on vaja paremat piiride haldamist, samas peame olema õiglased nende vastu, kes on hädas Äh, karmid nendega, kes ei ole ja tugevad nende suhtes, kes tahavad haavatavaid ära kasutada. meie Euroopa peab olema üles ehitatud meie väärtustele, õigusriigile ja vabadustele, ilma nendeta ei saa olla midagi muud ja doktor van der Leyen, ma tervitan teie kinnitusi ja tean, et te leiate meis konstruktiivsed partnerid selleks, et Euroopa viisi kaitsta. aitäh. aitäh, härra Laruturu, üks minut. proua von der Leyen Te olete seadnud Euroopale väga ambitsioonika kursi eh, vähendada kaks korda kahe tuhande kolmekümnenda aastani meie CO2 heitmeid ning teil on õigus, see on elu ja surma küsimus. ent eh, kliimalahingu võitmiseks on võtmetähtsusega asi raha. meil on tõesti vaja kliimapanka, meil on vaja investeeringuid, ent on vaja minna kaugemale veel on vaja kokku leppida saja miljardises kliimaeelarves, igal aastal sada miljardit, selleks et rahastada Marshalli plaani Aafrikale ning uuringuid, et aidata kõiki VKE-sid ja perekondi Euroopas toetustega. kuidas leida sada miljardit aastas, ilma et üldist maksu kehtestataks? tuleb võidelda Euroopa e-, ebaõiglase maksukonkurentsi vastu. kui ma olin väike, siis nelikümmend protsenti oli tulumaksumäär keskmiselt Euroopas, praegu on see kakskümmend protsenti. samas on tulu suurenenud ja dividende makstakse väga palju. ning eh, Ameerika Ühendriikides on Roosevelti ajast Trumpi ajani tulumaksumäär keskmiselt olnud kolmkümmend kaheksa protsenti. kui me soovime võita kliimalahingut ja ma loodan, et te seda soovite, siis on mul väga lihtne küsimus, kas me, kas te olete valmis tagama, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on sada miljardit aastas kliimaküsimustele ning äh, kas te olete valmis äh, nõudma aktsionäridelt ja osanikelt, et nad äh, panustaksid omalt poolt? viis protsenti ei ole ju palju neilt nõuda täiendavat panust kliima päästmiseks aitäh, proua Vautmans, üks minut. aitäh, president, palju õnne, proua von der Leyen, ausalt, tõesti, täna esinesite te suurepäraselt ja väga paljud meist olid enne kriitilised, mina ka. aga see, mida ma kuulsin, oli täna kirglik naisterahvas, kellel on visioon Euroopa kohta, kuidas seda uuendada, teha seda koos Euroopa Parlamendiga. Te soovite ka meile algatusõigust anda ja muidugi on väga tähtis ka see, et te olete naisterahvas ja te toonitate siin soolise tasakaalu tähtsust komisjonis, et te võitlete seksuaalvägivalla vastu ja tõesti siiamaani olid meil alati ainult kolm meesterahvast, kes meile ette lükati, aga nüüd te näitate, et teil on visioon selle kohta, kuidas Euroopa rände- ja varjupaigapoliitikat uuendada, kuidas piire kaitsta, Euroopa Kaitseliitu välja töötada ja võib-olla Euroopa armeega peaks hakkama tegelema hiljem. Te olete nagu Amazon ma tõesti loodan, et ohjad on teil kindlalt käes, et te juhite Euroopa nendest raskustest välja ja muudate meid tugevaks ja suureks palju,. palju-palju õnne ja edu teile! E aitäh, härra Muresan, üks minut ja kolmkümmend sekundit aitäh, äh, proua presidendikandidaat, kallid kolleegid, öeldud on päris palju, keskendun kolmele asjale. esiteks, proua von der Leyen, tahan teid õnnitleda selle eest, et te saavutasite õige tasakaalu kliimamuutuste, energiapoliitika ja keskkonnakaitse küsimustes. peame siin valdkonnas tegema rohkemat, peame oma energiatõhusust parandama, peame vähendama CO2 emissioone ja me peame seda tegema vastutustundlikult, mõõtes majanduslikku, sotsiaalset keskkonnamõju nendel meetmetel, mida me võtame, me oleme nende inimeste ja piirkondade piirkondade eest väljas, keda see mõjutab ja tugevdame majandust, meie majanduse konkurentsivõimet ja sellega olete te välja pakkunud ambitsioonika ja realistliku lahendamise, lahenduse, mis on minu arvates õige ja seda ma toetan. teiseks olete välja pakkunud konvergentsi instrumenti euro piirkonna jaoks, see on vajalik, aga ma paluksin, et te avaksite selle instrumendi ka sellistele riikidele, mis ei ole veel europiirkonnas, aga mis valmistuvad liituma, selleks et eh, need riigid eh, saaksid ka panustada sellesse instrumenti, sellest kasu saada ja olla osa otsuste tegemisest. see võimaldaks nende liitumise Europiirkonnaga, see tugevdaks Euroopa majandust ja parandaks ka ühtsust igal pool Euroopa Liidus. ja kolmandaks, Euroopa Parlamendi Rumeenia liikmena tahaksin öelda ühe sõna ja see on Schengen. Bulgaaria ja Rumeenia on täitnud äh, Schengeni piirkonnaga liitumise tingimused juba aastast kaks tuhat üksteist ja meie Euroopa Parlamendis oleme seda ka korduvalt nõudnud. paluksin lahkelt, et te seisaksite parlamendiga koos ja et koos meiega kasutaksite neid vahendeid, mis on teile kättesaadavad selleks, et Bulgaaria ja Rumeenia saaksid liituda Schengeni piirkonnaga, see on üks teema, mida Bulgaaria ja Rumeenia kodanikud kõige rohkem Euroopa Liidult ootavad, see parandab Schengeni julgeolekut mitte ei lahjenda seda ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, kallid kolleegid, me oleme väga mitmekesine parlament, me oleme erinevad, me ei ole sarnased, aga sellest, mida ma nägin täna presidendikandidaadilt ja tema juhi suunistest ja tema kõnest, on ta kõik meie seisukohad arvesse võtnud ja seetõttu leian ma, et ta on ära teeninud täna parlamendi toetuse, aitäh. aitäh, härra Zorinio, üks minut. proua von der Leyen Euroopa Parlament esindab otsekodanikke. Portugali eh, sotsialistina esindan mina eh, valijaid, kes tahavad progressiivset agendat Euroopa Liidu tulevikuks. kui teie osalesite arvamuste vahetuses sotsialistide ja demokraatide fraktsiooniga, siis tekkis mul küsimusi, kas te olete sama pühendunud kui see, mida mina ja meie Portugali delegatsioon on oma valijatele lubanud, aga teie kirjalikud vastused nendele küsimustele, mille fraktsioon küsis ja teie tänane seisukohavõtt on olnud veenvamad ja seetõttu me saame jätkata järgmisse etappi, hakkame nüüd tegelema üksikasjadega ja üksikasjade küsimuses on mul kolm küsimust. millist toetust saame me oodata teilt Äh, ambitsioonika mitmeaastase finantsraamistiku kaitsmisel, mis on konvergentsi pool, poolt väljas, ühtekuuluvuse poolt väljas ja annab vastuseid äh, meie territooriumite küsimustele. milliseid stiimuleid olete teie valmis välja pakkuma Europiirkonnale selleks, et äh, luua robustne Euroopa Liidu eelarve, mis kaitseb Euroopa süsteemi tulevaste kriiside vastu? kuidas te muudate need, need positiivsed kohustused konkreetseteks poliitikateks, mis äh, kaasavad Euroopa kodanikud sellesse suurepärasesse Euroopa projekti? proua von der Leyen, nüüd on aeg tegutseda. aitäh, proua Intvelt. üks minut. kallis proua von der Leyen, ma olen täiesti veendunud selles, et äh, teil on olemas vajalikud äh, omadused, ma olen siin saali keskosas, täitsa keskel ma olen see punane täpp keskel, jah ma olen äh, täiesti veendunud selles, et teil on olemas vajalikud omadused, aga küsimus on äh, selles, kas te olete mitte ainult õige inimene, vaid õige inimene sellele tööle ja siin ma ei ole veel täiesti veendunud. esiteks Teie ettepanek õigusriigi eh, mehhanismiks on minu arvates ebapiisav, nõrk, eh, oma ulatuselt liiga kitsas ja ma tean ka seda, et tegelikult on tegemist härra Timmermansi ettepanekuga, mis pidi täna, sel nädalal välja tulema ja ma olen selle lekitatud versiooni näinud teiseks, paar sõna selle kohta, kuidas te kavatsete võidelda rassismi ja ksenofoobiaga, mis on Euroopa Liidus täna suureks probleemiks ja kolmandaks, ma ei ole niivõrd mures õigete poliitikate küsimustes, sest et ma olen toetanud teie poolt tehtud ettepanekuid, aga nende poliitikate jõustamise küsimus on oluline, sest et siin Euroopa Liidus me oleme väga osavad reegleid tegema, aga äärmiselt kehvad nende jõustamisel, ma räägin siin Dieselgate'ist, andmekaitseskandaalist, mis oli Facebookil, rahapesu, kas ma pean äh, siin veel ütlema õigusriigi ja põhiõiguste rikkumised Ungaris, Poolas ja mujal, varasemad komisjonid on siin olnud äärmiselt tagasihoidlikud ja minu jaoks on võtmeküsimuseks, et teie olete liikmesriikide poolne kandidaat lihtsalt selle menetluse tõttu, mida järgiti. kas äh, nagu varasemad komisjonid olete ka teie nende liikmesriikide sülekoeraks või olete te selleks bullterroriks, äh, keda mina sooviksin, seda tahaksin kuulda. aitäh, proua Edstadler, üks minut. aitäh austatud president, austatud komisjoni presidendikandidaat, head kolleegid. oleme praegu ajaloolises, ajaloolises hetkes, sellepärast et me paneme paika meie personali järgmiseks viieks aastaks ning osi valimisosalus näitas, et kodanikud on rohkem huvitatud Euroopa Liidu asjadest, et nad ootavad meilt lahendusi, nad ootavad meilt äh, tagatisi, et nende heaolu, vabadus ja turvalisus on tagatud. et Euroopa neid kaitseb, nii nagu Austria oma motoks võttis eesistumise ajal. Euroopa Rahvapartei on suurim jõud äh, ning äh, meie soovime kujundada seda kandidaadi nimetamise protsessi, mida praegu võib kritiseerida, sest niimoodi kaotame me kodanike usaldust. aga nüüd on meil vaja taastada see usaldus, me peame vaatama edasi. meil on vaja Euroopa Liitu, mis suudab toimida. me peame puudused kõrvaldama ja kui te võtate endale kohustuse tulev, tulevikus äh, tippkandidaati süst-, süsteemile õigusliku aluse luua, siis, siis suudame me kodanikud, äh, kodanikke veenda selles, et otsuseid hakatakse Euroopa Liidus tegema läbipaistvalt. meil on vaja nägemust Euroopa tuleviku jaoks ja meil on vaja isikuid, kes soovivad vastava vastutuse võtta ning aktiivselt äh, niisugust tulevikku kujundada ja neid otsuseid realiseerida ning teie näol Euroopa Komisjoni tipus on meil inimene, kes suudab seda teha. mind õnnestus teil veenda, aga ma loodan, et teil õnnestus veenda ka paljusid teisi kolleege. meie toetame teid ning kinnitan, et olete panustanud õigetele teemadele, teemadele, mida varem ei ole piisavalt rõhutatud, nagu näiteks vägivald naiste vastu ja me kavatseme teid tulevikus toetada nendega tegelemisel. kolleeg Schieder, üks minut. ja palun jälgige kõneaega. aitäh. austatud president, austatud proua von der Leyen aga hoolimata sellest, et ma väga kriitiline olin teie nimetamise suhtes kandidaadiks, tunnustan ma teid täna peetud kõne eest, milles te käsitlesite paljusid olulisi teemasid. ent Euroopa on kuulnud paljusid ilusaid kõnesid ning märksa enam on meil vaja konkreetseid samme. meil on lõpuks vaja tagada maksuõiglus Euroopas, et lõpeks, lõpeksid maksupettused ja maksudest kõrvalehoidmine meil on vaja reaalseid meetmeid kliimamuutustega võitlemiseks ning sotsiaalne, sotsiaalsete õiguste sammas Euroopas tuleb realiseerida. ning just siin ongi probleem, probleem on rakenduses, otsuste rakendamises. sest sageli jääb see tegemata liikmesriikide tõttu, kus paljudes on konservatiivsed valitsused, eh, mille, mis esindavad Euroopa Rahvaparteisse kuuluvaid erakondi nii et rakendamine on kõige olulisem asi, mida Euroopal vaja on ning viimaseks, samuti väga oluline, põhiõiguste ja õigusriigi valdkonnas on minu jaoks eriti oluline see, et me mitte ainult ei räägi sellest, vaid ka tagame. Teie ka tagate, kui teist saab komisjoni president, et Euroopa Salviinist, Salviini ja Orbani ees tulevikus põlvili laskuma ei pea kolleeg Jürens, üks minut, aitäh. austatud president proua von der Leyen, kui ma vaatan probleeme, mis meil lahendada tuleb, siis langevad, langevad mul käed rüppe. kui ma vaatan neid võimalusi, mis Euroopa Liidul on, siis asi ei parane. Barack Obama ametist lahkumise ajast on mitmepoolsus maailmas oluliselt kannatanud kes suudab selle tühjaks jäänud koha hõivata? loomulikult peaks olema Euroopa. me peaksime koondama Euroopa Liidu sees kõigepealt kõik jõud selleks, et ületada põhja ja lõuna ning ida ja lääne jaotusjooned. arvestades seda reaalset ohtu meie planeedile, kliimaohtu, tuleb kokku tuua Lähis-Ida, Hiina on ju, kõik teised suuremad maailmaplokid. et su-, suudaksime rakendada meetmeid, mis päästavad meie planeedi. kui teid valitakse, kui teid saadab edu, mida ma teile soovin, siis keegi teid tõenäoliselt ei täna. kui te aga põrute oma ametis, siis, eh, siis saadetakse meid kõiki põrgusse meie vastutus on tohutu. ja me peame selle võtma ometi. kolleeg Maidel, poolteist minutit. austatud komisjoni presidendi kandidaat, me peame täna tagama, et Euroopa jõuab iga eurooplaseni. Euroopa ei ole lihtsalt Brüssel või Strasbourg. Euroopa on igaüks meist. Euroopa ei tohi olla rohkem ühtedele ja vähem teistele me peame tagama, et Euroopa jõuab igasse külla, igasse linna, iga poisi, tüdruku, kodaniku ja kutseala esindajani läbi asjaliku mitmeaastase finantsraamistiku ja Euroopa algatuste. eurooplased ei peaks lahkuma oma elamispiirkonnast majanduslikel põhjustel. reeglid peavad kehtima kõigile. kui riigid nagu Bulgaaria täidavad Schengeni kriteeriumid, tuleb nad sinna ka võtta kas te kavatsete liikmesriikidega läbi rääkida nõukogus, kes äh, siiani on pidurdanud selle põhimõtte rakendamist? nüüd Eurotsoon. selleks, et seda ei nähtaks äh, teatud riikide klubina, peavad riigid, kes nõudmised täidavad, äh, saama Eurotsooni. kas te näete ette Eurotsooni laienemist järgmise viie aasta jooksul ning samuti kõik ettevõtjad, kõik VKE-d Eh, on põrkunud kokku probleemidega pädevate inimeste palkamisel. kas me ei peaks olema ambitsioonikamad eh, ning suurendama meie inimeste pädevustaset? väga oluline on rakendada see, mida me rääkisime energiaturust. et eh, see oleks ajakohane, et see rakendaks innovatsiooni ja olemasolevat tehnoloogiat, tagamaks, et meie mandel on üha konkurentsivõimelisem. aitäh, kolleeg Schaldemose, üks minut. aitäh teile teie kõne eest, proua von der Leyen. ning tänan, et kuulasite sotsiaaldemokraatide nõudmisi CO2 heitmete osas, kliimapoliitika osas ka. viiskümmend protsenti CO2 heitmete vähendamine aastaks kaks tuhat kolmkümmend on väga oluline, selleks on meil vaja kõigil liikmesriikidel toimida, meil on Põhjala riikides sotsiaaldemokraatlikud valitsused, me oleme valmis edasi minema, Taanis on meil uus valitsus ja me räägime praegu samasugusest vähendamisest, isegi suuremast, seitsekümmend protsenti aastani kaks tuhat kolmkümmend, nii et me liigume sellest eesmärgist edasigi. ma loodan, et meil õnnestub võtta meetmeid kõigi nende asjade rakendamiseks tuleb äh, keelata diiselautod muuhulgas, need, need meetmed tuleb rakendada, need peavad olema ambitsioonikad. Euroopa Liit alustas söe- ja teraseühendusena ning ma väga loodan, proua von der Leyen, et teist saab Euroopa Komisjoni president sel ajal, kui meist saab kliimaliit ja kui te selle saavutate, siis ma teid toetan. Prego un minuto. proua Kämm on üks minut. proua von der Leyen ma loodan väga, et teid saadab edu, kui mitte, eh, vähemalt teie mandaadi lõpuks. kui me soovime võidelda kliimamuutusega ning eh, jõuda digitaalajastusse Euroopa standardite järgi, siis ei tohiks me kodanikele pettumust valmistada sellega, et me alati eh, kõige väiksema ühise nimetaja juurde jääme, me peaksime neid üllatama toetades kõige ambitsioonikamat nägemust, mis meil on. ma olen paljuga nõus, millest te täna rääkisite, aga eh, me teame kõik, et eh, enamus takistusi nende mõtete realiseerimisel ei ole mitte parlamendis ega komisjonis, vaid nõukogus. nõukogu tundub olevat ainus institutsioon, mis kogu sellest protsessist tuleb välja tugevamana ning mulle valmistab muret see, et me ei ole valmis rääkima äh, teemadest, millest on vaja rääkida, et muuta seda, mida on vaja muuta, et reformida Euroopa Liitu, sest seda on vaja. ning seda kodanikud tegelikult maikuus hääletusel meile ütlesid, et Euroopa Liit peab toimima paremini ja ta peab toimima paremini oma kodanike jaoks. me peame liitu reformima ning ajakohastama, sest vastasel juhul kõik need olulised mõtted, millest te täna rääkisite, ei saa reaalsuseks, meil ei, me lihtsalt ei jõua neid selleks muuta. aitäh, härra Koobet, üks minut. aitäh, lubage ma ütlen, et äh, märkused äh, demokraatiaga kohta, mis kõlasid nendelt praeguseks tühjaks jäänud kohtadelt, ütlevad mulle, annavad mulle märku sellest, et äh, proua von der Leyen teist saab komisjoni president ainult siis, kui parlamendi enamus teid heaks kiidab. Teie kandidatuuri heaks kiidab, samas asub äh, Brüsselis ametisse üks peaminister järgmisel äh, nädalal, ilma et mingit hääletust kuskil vaja oleks parlamendis, see on šokeeriv kontrast. aga kui nüüd, arvestades, et te olete palunud, et parlament loobuks oma tippkandidaadi põhimõttest, millele parlamendis oli tugev toetus, äh, peate te, olete te teinud mitmeid mööndusi võrreldes sellega, mida parlament soovis see, millest te rääkisite seadusloome algatuse osas, on väga oluline muuhulgas ning äh, ka see, mille, mida te rääkisite Brexitiga seoses, on väga oluline. et te, te olete valmis pikendama tähtaega, kuid põhjus on kaalukas ja põhjus on kaalukas, sellepärast et Briti avalikkuse seisukoht muutub praegu. enamus inimestest, kes valiti hiljuti siia parlamenti, on Brexiti vastu, aga avaliku arvamuse küsitlused näitavad erinevaid tulem-, tulemusi. kõik soovivad uut referendumit ja jätke palun selleks võimalus. aitäh! Äh, tänan ning viimasena saab sõna kolleeg Markes. palun, Pedro, üks minut. aitäh, austatud president, proua von der Leyen teie pühendumus nii suuliselt kui kirjalikult konkurentsivõimelisemale Euroopale näitab, et te mõistate meie platvormi ja et, et saate aru eurooplaste ootustest. Euroopa vajab kiireid samme ja mul on hea meel, et te ei, te ole, olete valmis seda tegema. võtta, võtma selgeid eesmärke ja astuma kiireid samme nende rakendamiseks Te olete, ma loodan, valmis ületama ka ploki nõukogus mitmetes küsimustes, dekarboniseerimine, Eurotsooni reform, sotsiaalsete õiguste sammas, need on küsimused, milles me venitada ei saa. tohutud probleemid vajavad lahendamist, nagu näiteks eh, Euroopa eelarve kinnitamine. me ootame teie kõne põhjal teilt väga palju. Euroopa Parlament on valmis omalt poolt oma ülesanded täitma Euroopa kodanikud ootavad meilt just seda, see tähendab, et kohustused, mille te endale täna võtate, on kohustused, milles, millest me hakkame, mida me hakkame kontrollima. kümme aastat kriisi on selja taga, järgmised viis aastat peavad meil laskma meie unistuste Euroopa üles ehitada. tänan ning viimasena saab sõna repliigiks proua von der Leyen, palun <clears throat> aitäh president lugupeetud rahvasaadikud aitäh selle elava arutelu eest see oli konstruktiivne vastuoluline ja kui on tõesti vaja mingitki tõendit selle kohta et demokraatia euroopas elab siis teie olite siin parlamendis täna selle tõendiks suur tänu teile selle eest väga palju mainiti, et meil oli kõigest kaks nädalat sellest, et üksteist tundma õppida. ma olen täna siin, mul on tõesti suur au ja rõõm, et sain programmi esitleda. me teame, et kõne on kõigest kõne, kõneaeg on piiratud, kuid ma arvan, et äh, need juhised, mis olen saatnud äh, teie kontoritesse, mis on kirjalikult äh, koos kõikide üksikasjalikult välja toodud, näiteks selle kohta, et me oleme kliimaneutraalne aastal kaks tuhat viiskümmend, konkurentsivõimeline Euroopa, Euroopa, mis kasutab ära kogu oma potentsiaali, Euroopa, mis lükkab uue hoo sisse demokraatiale ja tugev Euroopa, mis kaitseb Euroopa elulaadi. on seal kõik kirjas? kuulasin ära teie argumendid selle kohta, et meil on lõhe Kesk- ja Ida-Euroopa ning Lääne-Euroopa vahel. see lõhe tuleb ületada. austan neid pingutusi, mida Kesk- ja Ida-Euroopa riigid tegid ja ikka veel teevad selleks, et liituda Euroopa Liiduga, Schengeni alaga, euroalaga. kui nad kriteeriumid täidavad, siis peab tulema ka preemia selle eest. Põhja ja lõuna vahel on ka lõhesid, ma väga pikalt rääkisin, kuidas seda lõhet ületada, kuidas leida tasakaal vastutuse ja paindlikkuse äh, investeeringute ja majanduskasvu vahel seal, kus vaja. selleks tuleb teha koostööd. tahan Euroopa Parlamendiga tihedamalt koostööd teha. ja just sellepärast ma toetangi algatusõiguse andmist Euroopa Parlamendile. meil on vaja leida korralik äh, süsteem esinumbrite jaoks äh, valimistel, tuleb äh, usaldust taastada, partnerlussuhteid parandada parlamendi ja komisjoni vahel mina olen tõesti teie ähm, looduslikuks liitlaseks, kui seda võib niimoodi öelda. ja enne, kui toimub hääletus täna õhtul, tahaksin veel kord tsiteerida Kreeka riigimehi, demokraatia loojat, nimelt see suurepärane moto, millega öeldakse, et õnne saladuseks on vabadus, vabaduse saladuseks on julgus. peame olema piisavalt julged üheskoos selleks, et viia Euroopa Liitu edasi. aitäh! Grazie, grazie alla signora van der. aitäh, proua von der Leyen. sellega on see arutelu lõppenud ja hääletus toimub kell kaheksateist null null. praegu täiskogu osaistungjärgu peatame kuni kella kolmeni pärastlõunal.